kohal see sõnum levib. arutelu on lõppenud, hääletus on homme keskpäeval, meie ho järgmine istung toimub homme eh, kella kümnest üheni ja kella kolmest viieni. Eh, protokoll avaldatakse Euroopa Parlamendi veebilehel ja tänane istung on lõppenud, aitäh!